pan predsedající so the session is resumed uh, i would like to inform you that the press alustuseks tahaksin teid teavitada sellest, et äh, eesistuja, president on saanud äh, teate selle kohta, et äh, ametisse on valitud proua Babette Winter Euroopa Parlamendi liikmena, et ta ja ta asendab härra Jakob von Weizsäckeri kümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksateist. tervitan siin meie uut kolleegi ja juhin tähelepanu sellele, et äh, proua Babette Winter äh, võtab oma koha sisse parlamendis äh, vastavalt nendele reeglitele ja õigustele, mille näevad ette, näeb ette kodukord nagu ma ütlesin, siis istung nüüd jätkub. eilse istungi protokoll ja vastuvõetud tekstid on äh, kättesaadavad, kas äh, protokollile on kommentaare? ei, ei ole. sellisel juhul on protokoll vastu võetud. ja nüüd äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga mis on temaatiline arutelu vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend kolm A, igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine. informeerin parlamendiliikmeid, et selle debati puhul ei ole vaba mikrofoni menetlust ja ei võeta vastu ka siniseid kaarte. seega nüüd äh, annan sõna autorile Rahvapartei nimel härra Kovatšev, kes võtab sõna neli minutit. господин председател, госпожо komissar, госпожо minister, уважаеми kolleegi. hea minister, head kolleegid sel aastal tähistame kolmekümnendat äh, aastapäeva, kui langesid kommunistlikud režiimid äh, Ida-Euroopas. kümme aastat tagasi võeti Euroopa Komisjonis vastu dokument totalitarismi kohta ja debati alguseks on ühtne vaade Euroopa ajaloole, mõistes hukka kõik kahekümnenda sajandi totalitaarsed režiimid äh, niimoodi me võrdsustame selle kannatuse, mille on põhjustanud fašism, natsism ja kommunism Äh, õppides ajaloo äh, traagilistest sündmustest, äh, see puudutab nii Lääne kui Ida-Euroopa inimesi. Need on moraalid, mis peavad toetama demokraatiat, Euroopa ühtsust, mida meil täna nii väga on vaja, õigusriik, see, et austatakse inimväärikust ja vabadust. ja samal ajal on tegemist moraalidega, moraalsusega, mis peaks ennetama viha, ksenofoobia, autoritaarsed ja totalitaarsed ideed Äh, Euroopa ühiskondades. kümme aastat hiljem on minu isiklik arvamus, et erinevatel põhjustel sellist debatti kunagi tegelikult aset ei leidnud. selle perioodi vältel on Euroopa Liit olnud silmitsi uute väljakutsetega ja me oleksime kindlasti reageerinud ja vastanud edukamalt, kui me oleksime need õppetunnid saanud ma arvan, et me peame selle debati nüüd uuesti alustama. hetkel me ei tee piisavalt selleks, et tegeleda mineviku kummitustega, mis on uuesti tõusetunud natsionalismi ja populismi eh, toetab see, et meil puudub mäletamine, et me ei mõista oma ajalugu, seda, milline on Euroopa integratsiooni roll olnud, et totalitaarseid režiime allutada. oluline on vaadata teatud riike, kus noored inimesed on pettunud ebakindlates eh, majandusväljavaadetes ja sotsiaalses ebavõrdsuses ja see eh, on toonud endaga kaasa toetuse äärmus parempoolsetele või vasakpoolsetele see peaks olema piisav, et veenda meid, kui suur on see oht, kui me ei õpi oma mineviku vigadest. seetõttu on niivõrd oluline see ajalooline mälu edasi anda, et noored eurooplased ei saaks selliste poliitiliste tegijate ohvriks, kes pakuvad lihtsaid lahendusi keerukatele probleemidele. kui me ei edasta seda mälu, kui me ei äh, taga seda, et minevikku mäletatakse, siis äh, me laseme noortel põlvkondadel äh, sattuda eksiteele juhituna propagandast ja, ja valest informatsioonist. Äh, natsistlikud, kommunistlikud režiimid, äh, siin kasutatakse ära nostalgiat, äh, sest et ei saada aru, kuivõrd ulatuslikud olid nende režiimide kuriteod. eksisteerivad väga murettekitavad trendid, mis puudutavad stalinismi nostalgiat teatud riikides erinevates liikmesriikides kohalduvad erinevad strateegiad ja üks asi on universaalne, seda võiks kasutada mudelina igal pool, see on haridus. hariduse abiga järgmine eurooplaste põlvkond, kas nad on siis Ida-, Kesk- või Lääne-Euroopast, hariduse abiga õpivad uued põlvkonnad totalitaarsete režiimide kohta kahekümnendal sajandil ja saavad sealt õppida, et paljud inimesed on ennast ohverdanud selleks, et saavutada vabadus, demokraatia ja inimõigused. Nad peavad teadma, et vabadust ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt ja nagu ütles Ronald Reagan, vabadus on kadumisest alati ainult ühe põlvkonna kaugusel ja seetõttu peab seda kaitsma. eile siin ruumis äh, tähistasime me euro kahekümnendat aastapäeva, aga hea oleks meeles pidada, et Euroopa ei ole ainult ühisturg ja ühisvaluuta, see garanteerib äh, vabaduse, rahu, demokraatia, inimõigused meie kont-, kontinendil. Euroopa Liit on vastus äh, totalitarismi õudustele, mida kasutati ehm, selleks, et eh, alla suruda ja ahistada, miljonid kannatasid selle käes. täna on meil väljakutse meie väärtussüsteemile ja me peame seetõttu mõistma, milline on oht, kui ajalooline mälu kaob. nii et kasutagem haridust selleks, et eh, säilitada seda unikaalset projekti järgmisele Euroopa põlvkonnale. ja ärme laseme neil muutuda Äh, ignorantsuse ja manipuleerimise ohvriks. aitäh, äh, proua Kiot nõukogu nimel um,. härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, meie tänase teem-, debati teema puudutab äh, meie ühenduse tuuma ja seda, mille eest me seisame autoritaarsed ja totalitaarsed režiimid igal pool Euroopas viimase sajandi jooksul on alati pimedaks peatükiks meie eh, kontinendi ajaloos. meie liit eh, põhineb ühistel väärtustel ja põhimõtetel, millega me austame inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdsust, eh, õigusriiki ja austame inimõigusi. eesmärgiks on neid väärtusi toetada ja edendada. ja sellest me oleme ka kõik teadlikud, et viimastel aastatel on need väärtused üha suur, rohkem sattunud surve alla. Õnneks ei ole nooremad põlvkonnad kannatanud totalitaarsete režiimide käes, aga nüüd eksisteerib oht, et me võtame neid ühiseid väärtusi ja põhimõtteid iseenesestmõistetavalt meie ühisväärtused on võimaldanud kõige pikema rahuperioodi Euroopas. Nad on jätkuvalt meie demokraatlike ühiskondade nurgakiviks ja seetõttu peab neid äh, tagama ja pidevalt toetama. täna on meil ees terve rida väljakutseid, mis äh, seavad meie avatud ühiskonnad ohtu kas siis äh, ksenofoobia tõttu, seetõttu, et on lõhestav natsionalism, diskrimineeritakse, edastatakse valeinformatsiooni või on tegemist vägivaldse radikaliseerumisega, lihtsalt et nimetada mõnda neist ohtudest. Äh, selleks, et äh, hetke, praegust hetke tõesti mõista, peame me olema teadlikud minevikust. see, et puudub teadmisi selle kohta, millised Äh, milline on Euroopa Liidu alge, see, kuida-, milline on viis, kuidas Euroopa Liit töötab, äh, sellega tekib äh, diskrimineerimise oht. ja kodanikud ei saa arendada välja informeeritud arvamusi nende tegevuste kohta, mida teostab Euroopa Liit. teisest küljest see, et me oleme teadlikud mitmekesisusest, pärandist, traditsioonidest Euroopa Liidus ja liikmesriikides, see edendab vastastikust austamist, arusaama ja koostööd, mis omakorda võib tugevdada ühist kuuluvustunnet. me teame, et haridus võib mängida otsustavat rolli meie e-, ühiste väärtuste edendamisel, parema teineteise mõistmise edendamisel, et me mõistaksime paremini Euroopa Liitu ja üksteist ka oleme me kõik väga hästi teadlikud sellest, et Euroopa Liidu pädevused haridusvaldkonnas on piiratud ja et liikmesriigid on jätkuvalt täielikult vastutavad oma haridussüsteemide eest ja selle eest, kuidas on paika pandud nende õppekavad aga ajal, kui Euroopa vaatab tulevikku, üritab eh, oma kodanikke eh, uuesti rohkem kaasata, eriti just noori inimesi, eh, et kaasata nad ühiste väärtuste agendasse, siis meie arvates on oluline luua kuuluvustunne eurooplaste hulgas ja selles vaimus on liikmesriigid teinud, võtnud endale rida kohustusi, nii nagu see tuleb välja erinevatest poliitilistest seisukohavõttudest, kas nõukogu järeldused või soovitused, mis annavad tugeva aluse koostööks siin valdkonnas. Göteborgi tippkohtumisel novembris kaks tuhat seitseteist valisid Euroopa Liidu riigijuhid hariduse ja kultuuri esimeseks teemaks, millega peaks eh, tegema hakkama uus Leaders Agenda, rõhutades eh, oma resolutsiooniga seda, et nendes valdkondades tuleb ära teha rohkem. Göteborgi diskussioonidele järgnesid eh, ülemkogu järeldused aastast detsembrist kaks tuhat seitseteist, mis rõhutasid, kuidas haridus ja kultuur on võtmetähtsusega selleks, et ehitada kaasavaid äh, ja terviklikke ühiskondi ja mais kaks tuhat kaheksateist võttis nõukogu vastu soovitused, millega edendada ühiseid väärtusi, kaasav haridus ja õpetamise Euroopa dimensioon. see soovitus oli jätkutegevuseks Pariisi äh, deklaratsioonile aastast kaks tuhat viisteist, kus äh, haridusministrid rõhutasid, kuivõrd oluline on see roll, mida haridus siin saab mängida Pariisi deklaratsiooniga võetud kohustused on äh, sama asjakohased täna, kui nad olid siis. ja lisaks meie pingutustele siin valdkonnas riiklikul tasandil peame me kõige paremini ära kasutama Euroopa Liidu instrumente ja programme nagu Erasmus pluss, Horisont, äh, Creative Europe, Europe for Citizens ja Euroopa Solidaarsuskorpus äh, selleks, et toetada algatusi, mis toetavad meie ühisväärtusi me peame oma noortele inimestele andma oskused ja pädevused, et äh, muutuda, et nad saaksid aktiivseks, informeeritud, vastutusvõimelisteks kodanikeks. meedia kirjaoskus ja kriitiline mõtlemine on olulise tähtsusega oskused tänasepäevases ühiskonnas. meie noored inimesed peavad äh, arendama äh, kriitilise analüüsivõime ja mõistmise selleks, et aru, et saada hakkama üha rohkema informatsiooni hulgaga Nad peavad olema teadlikud sellest, kuidas eh, korrektselt tuvastada ja kasutada usaldusväärseid infoallikuid ja selle, teadlikud ka sellest, milline on väärinformatsioonist tulenev risk. ja lõpetuseks, kõige olulisem on edendada tolerantsi, vastastikust mõistmist ja kultuuridevahelist dialoogi selleks, et tagada parem tulevik. hariduspersonali roll, nende jätkuv eh, professionaalne areng mängib siin võtmerolli on oluline õppida, kuidas tegeleda keeruliste või tundlike teemadega või vastuoluliste küsimustega, et äh, need küsimused ei jääks käsitlemata. õpetajatel on vaja toetust oma uues rollis üha äh, mitmekesisemas klassis. see teema on tihedalt seotud meie eesistumise prioriteetidega nii nagu meie e-, peaminister eile tutvustas, üks peamisi e, e, sambaid ühtsete väärtuste Euroopas. meie eesmärgiks on stimuleerida solidaarsust ja ühtekuuluvust Euroopa Liidus, edendades poliitikaid, mis võitlevad diskrimineerimise vastu, tagavad võrdsed võimalused ja võrdse kohtlemise ning suurendatakse ka kodanike kaasatust, eriti just noorte kaasatust Euroopa debatti. kokkuvõtteks võin teile kinnitada, et see küsimus on jätkuvalt kõrgel nõukogu poliitilises päevakorras. suur aitäh tähelepanu eest uh,! suur tänu, proua riigisekretär ja palun komisjoni nimel proua äh, Jurova. lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, suur tänu teile selle eest, et Äh, panin, lisasite selle teema meie päevakavasse. ja õppides ajaloost ja analüüsides neid jõude, kus, äh, mis meie ühiskonda mõjutavad, ongi selle äh, maailma mõistmise alused, kus me praegusel hetkel elame. meie mineviku tundmine on kriitilise tähtsusega selleks, et luua meie mandri ja riikide tulevikku. me ei tohiks unustada, et esialgne Euroopa äh, lõimumise projekti idee tähendab seda, et meie ajalugu ei tohiks korduda, meie vabadused, jagatud väärtused ja meie eluviis peab olema igapäevaselt kaitstud, tähistades ja õpetades teistele seda minevikku ning toetades äh, mineviku meelespidamist on väga olulised ühise tuleviku jaoks on äh, väga oluline, et me kaasame siia kõik totalitaarsed äh, režiimi, kas fašistlikud või kommunistlikud, nagu me teeme seda äh, Euroopa päeval, kus me tähistame kahekümne kolmandal aastal, kahekümne kolmandal augustil igal aastal totalitarismi režiimide ohvrit mälestust. see on valdkond, kus me peame haridust laiendama, me peame mälestama neid ohvreid ja totalitaarse mineviku meelespidamine on väga oluline. toetame selle alt äh, tegevusi, mis toetavad Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja ühiseid väärtusi. vahendid on olemas erinevate algatuste jaoks, kus me saame vaadata, mis põhjustas totalitaarsete režiimide esilekerkimist äh, lähiajaloos ja kus me äh, peame ka meeles nende režiimide ohvreid. lisaks kodanike Euroopa on algatus, mis toetab äh, teadlikkuse arendamist, äh, kus äh, õpitakse holokausti tundma ja kolm koma viis miljon eurot investeeritakse komisjoni poolt igal aastal. on erinevaid holokausti memoriaal- ja hariduskohti, sest holokausti meelespidamine peab olema prioriteediks. selles kontekstis Euroopa Liit on nüüd holokausti meelespidamise liidu alaline liige ja me toetame kõige suuremat äh, uurimistegevust äh, holokaustis, kus on kaheksa miljonit eurot ja me teeme seda Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames, kus on euro, mis on Euroopa holokausti uurimistegevus ning lisaks, kui me räägime teadusuuringutest, siis aastal kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat seitseteist komisjon avaldas äh, kutse Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi all, toetamaks uurimistööd kultuurilise vastuseisu osas varasemates sotsialistlikes riikides ning parandas vastastikust mõistmist Euroopas äh, mõistes oma keerulist ajalugu. näiteks kui me vaatame Garage projekti see tähendab kultuurilist vastuseisu, mõistes kultuurilist pärandit vara, endistes sotsialistlikes riikides ja selle projekti abil on loodud esimene digitaalne andmebaas, kus viidatakse erinevatele kultuurilistele vastuseisudele varasemates endistes sotsialistlikes riikides. projekt jõudis järeldusele, et haridus- ja teadusuuringud, tegevus kultuuripärandi osas on väga olulised selleks, et säilita avatud ja pluralistlikku demokraatiat haridusvaldkonnas. Euroopa Liit toetab siseriiklikke poliitikaid, mille eesmärgis on paremini mõista meie ajalugu ja jagatud väärtusi praegune Erasmus pluss programm on siiamaani toetanud umbes kolmkümmend projekti, kus hinnatakse äh, ajalugu ja totalitaarseid režiime Euroopa Liidus. nii et sellisel viisil on olnud õpilastel võimalik äh, otseselt ja vahetult minevikust õppida ja viia sisse muudatusi ka omaenda elus, mis oli ka meie eesmärgiks. eelmisel aastal komisjon esitas äh, nõukogu soovituse ühtsete väärtuse toetamisel, kaasava hariduse edendamisel ning Euroopa dimensiooni lisamisel õpetustegevusse ning äh, tegemist oli väga olulise etapiga Euroopas ja varem ei ole kunagi Euroopa Liit öelnud niivõrd selge, kuivõrd oluline on toetada ühiseid väärtusi, luua ühtekuuluvustunnet, kuivõrd oluline on õppida Euroopa Liidu päritolu tundma ning mis on veelgi olulisem, me peame õppima ka tundma kultuurilisi ja ajaloolisi tegevusi meie liikmesriikides. komisjon usub, et haridus on kõige tõhusam vahend, kuidas saaks vältida antisemitismi ning seetõttu komisjon kaasfinantseerib uuringut, mille pealkirjaks on Holokaust kaasaegne haridus, ühisalgatus UNESCO-ga. ja me saame suurendada teadlikkust ja mõistmist äh, kultuuripärandi osas ning mul on hea meel, et Euroopa kultuuripärandi märk on antud ajalooliselt tähtsatele asukohtadele. sellised kohad, näiteks Poola ajalooline äh, ajalooline laevaehitus äh,, ja seetõttu on memoriaal, nii et tegemist on olulise totalitaarsete režiimide äh, meelespidamisega, hoolimata, mis oli selle ideoloogiline alus. meie mineviku mõistmine on oluline, kui me peame elama koos ja kui me peame ehitama parema tuleviku meie kontinendi jaoks. Uh, suur tänu, äh, ma tahaks meenutada, et meil on päris pikk nimekiri sõnavõtjatest ja arutelu on tulemas ka, nii et palun pidage ajakraavast kinni ja nüüd äh, proua Kalniete. lugupeetud president, lugupeetud proua volinik, äh, viimane sajand õpetas meile raske õppetunni selles osas, kuivõrd etteaimamatud on totalitaarseid režiimid ja seega me räägime ka sellest, et totalitaarse režiimi kuritegevusi ei tohi korrata, selle jaoks meil on vaja haridust, teadust ja meelespidamist selleks, et meie ühiskond oleks vastupidavam ja seisaks vastu kõikidele kiusatustele, mis puudutab mittedemokraatlikke lahendusi. see teadmine, mida eurooplastel on vaja tähendab seda, me peame ära tundma ja, ja seisma vastu radikaal, äh, radikaalsele ja äh, natsionalistlikele liikumistele nii vasakult kui paremalt poolt ja nad ei tohiks õõnestada meie demokraatlikke väärtusi ja ajupesta meie demokraatlikku ühiskonda. Euroopa Liit ehitati üles rasketes tingimustes, kus, mille aluseks oli äh, sotsiaalnatsionalism ja kommunism ning tegemist oli populistlike grupeeringutega, kes kasutasid manipuleerimist selleks, et saada enda kätte võimu ja luua kõige brutaalsem režiim, mis on hävitanud miljoneid inimelusid. meil on tegemist Lääne-Euroopa äh, ajalooga, kus domineeris natsism Kesk- ja Ida-Euroopa riikides äh, kogeti mõlemat, nii kommunismi kui ka natsismi tegemist on totalita-, totalitaarsete režiimidega, mis on meie ühiseks pärandiks ning Euroopa peab äh, olema võimeline rääkima ühel keelel sellest pärandist ning Euroopa Liit peaks ette nägema ka raamistiku ning piisavalt finantseerimist selleks, et toetada teadusuuringut äh, totalitaarse mineviku kohta ja peavad, on olulised ka haridusprogrammid, kultuuriprogrammid ning me peame avama ajaloolised arhiivid selleks, et tuvastada, millised olid ajaloolised valed. me peame ka nägema väga selget seost populismi, ekstremismi, autokraatia ja diktaatorluse vahel terves maailmas ning lisaks me peame tegutsema võideldes inimõiguste rikkumise vastu Venemaal, Hiinas, Iraanis või äh, islami all. suur tänu. Uh, uh, aitäh ja nüüd saab sõna proua Kammerverd kaheks minutiks. aitäh e, just kahekümnendal sajandil on Euroopa ajalugu olnud eksiteed, sõdade ähm, kuritegude ajalugu, aga ka äh, õnnestumiste ajalugu Euroopa Liidu äh, asutamisega ja äh, raudse eesriide ja Berliini müüri langemisega, Euroopa integratsiooni süvenemisega. demokraatial on vaja mäletamist, et ainult see, kes mäletab ajalugu, saab tulevikku kujundada ja Euroopa Liidu loomine on ähm, asi, põhineb nendel asjadel, mis me oleme õppinud kahekümnendast sajandist, et see äh, pilk äh, minevikku aitab meil äh, näha vigu ja vaja on ka tunnistada süüd tegude eest, mille eest ise ei vastutagi. Willy Brandti põlveli langemine Varssav-, Varssavis on näide sellisest süü tunnistamisest, aga ma huuli-, hoiatan selle eest, et ajalugu tahe, kui ajalugu tahetakse poliitikut teha, sest et ajalugu on väga vastuoluline, väga kirju ja äh, mäletamiskultuuril ei ole mingit äh, õigust ajaloolisele tõele. ei ole asju, mida ei ole võimalik, äh, on asju, mida ei ole võimalik arutamisega lahendada, aga ei ole mõtet siin ajalooga üritada ähm, ähm, mustvalget ajalugu mm, kujundada, et ja see ajalugu on äh, liiga keeruline, ei ole võimalik ühe, ühtemoodi kõigile küsimustele vastata, et äh, mäletamiskultuur äh, õnnestub ainult siis, kui ähm, jäävad kahtlused, niimoodi aitab mäletamiskultuur ka populismi vastu. kolmkümmend aastat pärast raudse eesriide rangemist peaksime mäletama, et need, kes väitsid, et nende oma on absoluutne tõde, langesid. totalitarism ja populism on ühes sarnased olulised. Nad ei nõua mitte mäletamiskultuuri, vaid nad nõuavad, et ajalugu jutustataks väidava äh, võitja vaatenurgast ja sellist, seda erinevust peaksime alati meelde tuletama mm, äh, kui me ajast üle läheme, siis see on ebaõiglane teiste kolleegide suhtes, nii et nüüd, äh, nüüdsest alates olen väga range aja, ajast kinnipidamise suhtes ma olen teinud äh, kaks viga ja lasknud teil äh, äh, kauem rääkida, aga meil on tõesti väga suur ajaline surve ja nüüd saab sõna härra Škripek. aitäh. üritan ajast kinni pidada. suur osa saadikutest siin on oma nahal tundnud, mida tähendavad totalitaarsed režiimid, nelikümmend aastat Ehm, valitses totalitaarne režiim suures osas Euroopas, ka mina olen totalitaarse režiimi laps. sooviti ehitada üles superühiskonda, ma olin pioneer, ma olin kõigis äh, noorsoorganisatsioonides, ma alati tundsin, et ma olen kohustatud kaitsma oma kodumaad aga mitte südamest. meid õpetati dogmaatiliselt, kommunism, sotsialism, Marxi, Engelsi, Lenini teesid pidid olema parimad, jumalat ei ole, meil keelati üldse jumala nime mainida ja kristluse levik olevat halb ma arvan, et on väga oluline harida meie noori ja meenutada neile meie ajaloo tumedaid peatükke, et ajalugu ei korduks. meie, me peame meenutama oma kangelasi, nagu näiteks Joosef Kaptšik, äh, sõdur, kes Teise maailmasõja ajal äh, võit-, võitles äh, Tšehhi armees ning oli osaline äh, atentaadis äh, toona soovisid ähm, ka need inimesed kaitsta ühist hüve. kõnelejad katkestatakse. Äh, kolleeg Jimenez, aitäh, meie liit äh, tekkis vasak- ja parempoolse totalitarismi tuhast, äh, aga tekkis ka pelgupaigana ja ma meenutan, mida ütles Václav Havel et kuidas tekivad totalitarismi juured, et on ideoloogia äh, äh, mida üritatakse elust kõrgemale tõsta ja mm, tõde asendatakse võimuga. kui me enam ei mäleta, kui kodanikud enam ei mäleta, kust nad pärit on, kui ei, siis äh, ei saa need asjad, mis aluslepingutes kirjas on, mm, tõeks, et me peame äh, võitlema unustamise ja totalitarismi vastu. teised nimetasid totalis-, totalitarismi lihtsalt türanniaks, aga see on asi, mille vastu me peame võitlema siin vabaduse ja demokraatiaga. tegemist on väärtuslike, aga haprate asjadega, mida on vaja säilitada me peame mäletama totalitarismi, aga meil on vaja Euroopa äh, ajaloo ühist perspektiivi selleks, et ei tekiks äh, natsionalistlikku partikularismi ja me peame olema tõe äh, kõrgusel, sest tõde on olemas, me, meie eesmärk peab olema alati tõe juurde kindlaks jääma ja see peab olema inspiratsiooniks teistele. härra Roope, palun. lugupeetud kolleegid, tõepoolest on väga oluline meenutada eriti noortele neid kohutavaid tragöödiaid, mida inimkond kannatas totalitarismi tõttu Leedus so. Sovjeti okupatsiooni tõttu ka äh, kaotasime peaaegu kaheksakümmend äh, tuhat inimest. inimesed tõesti äh, surid Siberis, üks kolmandik neist olid naised ja lapsed, kes surid kohutavates tingimustes. Need kohutavad kommunistlikud kuriteod ei ole kahjuks piisavalt hukka mõistetud ja me kõik tunneme nende tagajärgi ka tänapäeval stalinismi edendatakse Venemaal kultusena ja Sovjeti režiimi idealiseeritakse ehm, telesaadetes, suveniiripoodides ja kõikjal mujal. isegi ehm, Hitleri ja Stalini mm, vahelised, vahelisest paki, paktist on juba tehtud suveniire. aitäh ja mm, sõna saab härra Šuntis aitäh, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et äh, tänane arutelu ei käsitle tegelikult äh, neid väljakutseid, mis meil on seoses nooruse ja investeeringutega. praegu rünnatakse äh, haridust ja haridus võib-olla ei ole võimeline tait-, täitma oma ajaloolist tavapärast rolli, et me oleme näinud, et Euroopa poliitikate Ähm, tõttu on ähm, haridus kannatanud, äh, peab täitma turunõudmisi ja haridussüsteem on äh, raha tõtt-, puudumise tõttu põlvili surutud. Äh. me näeme põhimõtteliselt seda, et üritatakse ajalugu ümber kirjutada ja see peegeldub ka mõningates meetmetes, mida liikmesriigid on võtnud vaadake, mis toimub Saksamaaga. Saksamaa keeldub äh, hüvitavast äh, minu koduriigis natsismi ohvrite kannatusi, mis on see õppetund, mida inimestele üritatakse õpetada. me näeme äh, täiendavaid rünnakuid kasinuspoliitika vormis, need on katastroofilised ja need ei võta arvesse meie haridussüsteemi ja ühiskonna vajadusi tegemist on vägivallaga, mis trambib meie haridussüsteemi jalge alla. härra Kell, need, kes ei, ei ole õppes võtnud ühi-, meie ajaloost, on hukka mõistetud. ja ma usun väga haridusse, aga haridust kasutatakse selleks, et e-, propagandat levitada. ma olen mures, et Euroopa Liit kasutab seda selleks, et oma olemasolu äh, propageerida ja äh, teha liikmesriikide patriootlikest äh, kodanikest negatiivsed eeskujud, et ähm, tihti räägitakse populismist. miks räägitakse sellest, äh, et populism on halm alati siis, kui räägitakse millestki, mida te ei taha kuulda. ja ja alati rõhutatakse, et Euroopa Liit on toonud endaga kaasa äh, äh, pika rahuaja, aga ärge äh, kirjutage ajaloost välja NATO, USA ja ÜRO rolli ja mm, tuumarelvade ähvaga ähvardamist, äh, mis on äh, muutnud sõja võimatuks. palun uskuge liik-, et liikmesriikidel on õigus otsustada, et mis on parim nende laste jaoks. uskuge liikmesriikide haridussüsteeme ja jätke mm, propaganda haridussüsteemist välja. proua Arnold Tüü, palun. aitäh, juhataja. totalitarismi ajaloo äh, õpetamine on äh, vajalik ja mina olen küll ja mina teile midagi muud ei öel-, ütle, aga Euroopa Liit ei pea sellega tegelema ajal, kui miljonid eurooplased kannatavad siin viletsuse ja rändeprobleemide all ja nende probleeme ei ole lahendatud. see, et Euroopa Liit tahab siin hariduse ja teadusega tegeleda, see ei tähenda midagi head, et mm, ja seda me näeme juba paljudes Euroopa riikides, et praegune ähm, tendents, et on olemas äh, pehme totalitarism, et on erinevad äh,, erinev propaganda koolides, et ähm, euro globaliseerumise vastaseid liikumisi kiusatakse taga Saksamaal, Prantsusmaal äh, ja mujal, nagu näiteks Prantsusmaal ka kollaseid veste ja